Nee, Frau, Sie haben recht, bitte teilen Sie Ihren Kollegen auch mit Ihre Plätze zu. kolleegid, asu-, asuge palun kohtadele, et me saaksime alustada. kes, kes see just sõna võttis? jaa. palun, aitäh sissejuhatuse eest. nii, tänan, avastaksin, alustaksin nüüd omapoolse teatega Luis Manuel Dias, AD Sotsiaaldemokraatlik Partei Venezuelas tapeti eile valimiskampaania poliitilisel üritusel Venezuelas. tegemist oli üritusega kus ta kohtus Karakase vangistatud linnapea abikaasaga, Lilian Tintoga. niisugune on olukord seal ning usun, et esimeste konverents täna toetab seda, vähemalt president Schulz ütles nii mulle, et meie delegatsioonil on õigus sinna minna ametliku Euroopa Parlamendi delegatsioonina ka valimiste ajal, kui see võimal-, võimalus meil on, mitte ametlikult valimisvaatlejatena, sellepärast et need tingimused ei ole täidetud, aga ikkagi seal viibida võimaluste piires. nii, seda tahtsin ma öelda teatena, nüüd jõuame Venezuela teema juurde. meil on ettevalmistav missioon neljandast kuni seitsmenda novembrini, delegatsioon härra Mato, härra Corigo ja härra Maurer käisid seal ning äh, nad peaksid nüüd siis lühidalt meile sellest missioonist rääkima. annan neile sõna. Buenos días, gracias presidente tere hommikust, tere hommikust, härra esimees. lähtun sellest, et kolleeg Maato täiendab seda, mida ma räägin. aga minu poolt nii palju, et ilmselt on kõik kursis, et veebruaris kaks tuhat neliteist Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni selles nähti ette ettevalmistusmissioon Venezuelasse Euroopa Parlamendi poolt, uurimaks olukorda koha peal. kaksteist eri fraktsioonidest pärit parlamendiliiget pidid reisima Venezuelasse koos esimees Brokiga, kes pidi olema delegatsiooni juht, ent see külastus osutus võimatuks, sellepärast et valitsus ei võimaldanud seda. hiljem käis koha peal piiratud või väiksem missioon kolmest parlamendiliikmest koosnes, koosneb, nagu esimees Brock juba mainis, sotsiaaldemokraatide Rahvapartei ja ALDE esindajad siis olid seal fraktsioonis. ning enne seda missiooni üritasime hankida ka ametliku loa selleks Venezuela valitsuselt, aga seda meile ei antud, meile ei antud diplomaatilisi viisasid, siiski otsustasime sinna reisida, sest valimiste ettevalmistused juba käisid ning me soovisime selle reisi ära teha ning seetõttu pres-, esimees Brock lubas ka väiksemal rühmal parlamendiliikmetel selle missiooni läbi viia olgugi, et meie visiit ei olnud ametlik ning et meid ei võetud eriti hästi vastud, vastu Venezuela valitsuse poolt, vähemalt nende avaldustes enne meie külastust, oli meil siiski võimalik vabalt riigis liikuda ja turvaliselt liikuda oma külaskäigu ajal ning äh, saime käia ka kõigil kohtumistel, mis algselt kavas olid. järgnevad on meie järeldused ning äh, need on kirjas ka meie aruandes, mille ma teile laiali saatsin, esiteks kõik organisatsioonid, kellega me kohtusime ning keda me ära kuulasime, kelle me ära kuulasime, paljud kodanikuühiskonna organisatsioonid, majandusinimesed, äh, poliitiliste organisatsioonide esin-, esindajad, Vatikani nuntsius, valimisvaatlejad, äh, opositsiooni esindajad, vabaühendused inimõiguste organisatsioonid, ajakirjanikud, meedia esindajad, kõigi nendega kavandatud kohtumised toimusid. ent valitsuse esindajatega me kokku ei saanud. meil oli kavandatud välisministeeriumi esindajatega kohtumine, valimiskomisjoni esindajatega kohtumine ning ka eri ning muude organite esindajatega, ent need ei toimunud. seetõttu meie aruandes ei kajastu valitsuse seisukoht. ent muus osas informatsioon, mille me saime, oli, osutas selgelt ühes suunas. Venezuela riigis on suured raskused, ärgem unustagem, daamid ja härrad, et me räägime siin riigist, kus on väga kõrge kuritegevuse tase, kakskümmend viis tuhat mõrva aastas. ning äh, majandus on väga raskes olukorras, inflatsioon on umbes kakssada protsenti. vahetuskurss bolivar dollari vastu on niisugune, et olukord on inimeste jaoks katastroofiline sisuliselt peavad nad raha kohvritega kaasa vedama selleks, et toitu osta. ning põhiteenused ei ole tagatud äh, ka haiglates ning kogu riik kannatab. teiseks, Venezuela ning äh, seal tegutsevad organisatsioonid inimesed soovisid meiega kohtuda, soovisid selgitada, mis riigis toimub. kõige tõsisema demokraatia probleemid riigis on järgnevad. presidendivalimistel kahe aasta eest Maduro võitis väga napilt ning sellest ajast on riigis toimunud palju demonstratsioone. Need demonstratsioonid on lõppenud sageli vägivallaga, nelikümmend kolm surnut nii demonstrantide kui politsei poolt on surnuid. oli ka politsei vägivalda demonstratsioonide, demonstrantide vastu. aga igal juhul on olukord halvenenud ning teravnenud, mille tulemusena mõned opositsiooni esindajad omavalitsusjuhid ning olulised poliitikud on vahistatud, ka üliõpilasorganisatsioonide esindajad on vali-, vähistatud, kes on valitsuse vastu välja astunud ning opositsioon on jällegi ühinenud. kakskümmend kaheksa eri parteid vasakust äärmusest paremasse äärmusesse on nüüd koondunud demokraatlikuks opositsiooniks ühe laua taha praeguse valitsuse vastu ning äh, kohe lõpetan. järeldused, äh, mis ma sellest kõigest teen, on järgnevad. kohtumenetlused opositsiooni esindajate vastu ei, ei toimu tavapärase menetluse tingimustes, mida õigusriigilt oodataks ei saa lähtuda sellest, et kohtuvõim on erapooletu. ning äh, kolmandaks, viimased valimised, need, mis no kõige viimased valimised, mis toimusid riigis, osutavad sellele, et olukord ei ole võrdne et valimised ei tule võrdsed või ausad. ent me peame märkima, et meie valimisvaatlus ei võimaldaks meil tuvastada, kas valimistel toimus mingeid pettusi või mitte, sellepärast et tehnilises plaanis on valimisvõimalused Venezuelas väga ajakohased ning pettuste vastu kaitstud. härra esimees kuuendast detsembrist loodame, et Venezuela parlament hakkab välja nägema hoopis teistmoodi ning ja ning loomulikult muutub ka elu keerulisemaks, koos eksisteerimine Venezuelas muutub keerulisemaks ning seetõttu peaksime osalema Venezuela poliitika ja valimiste vaatlemisel jätkuvalt ning ning me peaks mitte ainult üksnes tehniliste valimisvaatlejatena koha peal viibima, vaid ka poliitilise valimisvaatleja mandaadiga koha peal viibima, Euroopa Parlamendi mandaadiga. aitäh! aitäh, täienduseks sellele, mida kolleeg ütles peaksin lisama ja, või esile tõstma. et te rääkisite, et Luis Manuel Dias on tapetud poliitilistel põhjustel, et see oli poliitiline üritus. no tegelikult ei saa seda nii öelda Venezuelas ei ole demokraatiat, ei toimu demokraatlikke valimisi, ei ole vabadusi, ei ole üldse vabadusi. ei saa rääkida ausatest valimistest. Need valimisorganid üritavad korraldada ausaid valimisi, aga ausad need kindlasti ei ole, Miranda Caprillo oma valimisringkonnas on tõenäoliselt ka maha lastud, Miguel Pizarro, teda on ka tü-, tulistatud Petarros. niisugune on reaalsus praegu. ka opositsioon kas heidetakse vangi või takistatakse muul viisil valimistel osalemast ning äh, ei saa julgelt tänaval käia, kartmata, et sind rünnatakse või tapetakse, niisugune on reaalsus Venezuelas praegu, seetõttu, härra esimees, peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, selleks et kuuendal detsembril olla kohal Venezuelas. ning nii peakski see minema, peaksime parlamendi delegatsioonina koha peal olema ning äh, peaksime takistama. peaksime vältima seda, et me osaleme kohtumistel, mis äh, toetavad äh, valitsust et need kohtumised peaksid olema tasakaalus ning olukord Venezuelas on halvenenud, seda võib kindlasti öelda. sealtpoolt keelduti meiega ühe laua taha istumast ning isegi võimalikud Sahharovi auhinna kandidaadid on saanud ähvardusi. härra Groosile võiks nüüd anda sõna ning jätkata selle aruteluga pärast kella kümmet, kui meil hääletus on lõppenud. tõenäoliselt, tõenäoliselt on niimoodi mõistlik, sellepärast et äh, hääletus tuleb läbi viia, muudatusettepanekuid on palju, seetõttu sõna härra Groosile. ning äh, jätkame sõnasoovijate nimekirjaga, kui meil jääb enne kella kümmet aega. härra Groos, palun. Bueno, yo antes que nada <clears throat> me gustaría que las informaciones que se... Suur tänu see eh, informatsioon, mida on vaja anda, tuleb nüüd ka minu poolt, olin eh, ka kontaktis ajakirjanikega ja kinnitamata andmetel eh, juhtus intsident valimiste ajal, me kasutame siin aga mingisuguseid väljaütlemisi faktidena ja kasutame neid oma arvamuse formuleerimiseks, aga samas need ei ole üldse kinnitatud Ehm, mina saan aru, et see on päevakorras ette nähtud arutamiseks. me oleme ka näinud seda, et väga raske on eh, seda informatsiooni, mida me oleme saanud eh, siin kuidagi vastustada. Eh, räägiti siin sellest, et süsteemisindajad on väga kohtunud ning see väidetav äh, ühehäälsus, äh, mida oli vaja edasi, majandusolukord, äh, mis on täiesti dramaatiline, aga selliseid asju on ka teistes riikides, loomulikult on vaesus asi, millega peab võitlema ja valitsusel on olukord, kus vaesus piiri peal või sellest allpool elab kaheksakümmend protsenti elanikkonnast, kedagi see aga ei huvita ja kõiki neid fakte püüab valitsus kuidagi vaiba alla lükata Äh, kakssada häält äh, e-, edu oli valitsusparteil äh, ja kui selline suur edumaa on, siis järgmistel valimistel võib olla olukord hoopis teistsugune. Te ütlesite, et kogu süsteem ei ole absoluutselt usaldusväärne, aga samas kus kohas on siis nüüd Äh, olukord kuritegelikkusega äh, väidetakse, et Venezuela on kõige kuritegelikum ähm, riik üldse, äh, samas statistika näitab, et see on hoopis Honduras. kuuskümmend ajakirjanikku on tapetud ja seda näiteks eelmisel aastal Kolumbias me näeme, et ka rohkem kui sada inimõiguste eest äh, võitlejat on äh, tapetud, äh, samas aga ajakirjandusse see, kogu see lugu üldse ei ole jõudnud ja see on täiesti kummaline, sellepärast et Venezuelas näiteks on üksteist erinevat telekanalit ja kuuskümmend protsenti on nendest erakanaleid. aga kui me vaatame kõiki neid informatsioone nüüd fookuses ja detailsemalt, siis võib näha et, et kaheksakümmend protsenti nendest äh, kanalitest on äh, väga avalikult äh, opositsiooni pooldajate kätes, nad ei valeta, esitavad kogu andmeid, mis neil on, nii et see andmete vastuolulisus on kummaline. nüüd, mis puudutab inimesi, kes on vangistatud, siis nende on esitatud süüdistus Äh, me peame vaatama täpsemalt, äh, kellest käib jutt, sellepärast et kui keegi tahab äh, rünnata näiteks valitsuskabineti liiget, siis ta vangistatakse. ja kokkuvõttes Äh, mina teid kunagi ei takista kõnelemast, nii et palun ärge sega, segage ka mind. Äh, esimees sekkub, ütleb, et äh, peame minema edasi aruteluga, head kolleegid, ma ei öelnud, et keegi on tapetud, poliitvangi Lesk oli ka kohal, meie perspektiivist on tegemist poliitvangiga ja ma ei ole öelnud midagi selle kohta, kes on selle kuriteo eest vastutavad. ma loodan, et nad siiski eh, eh, jätkavad jahti nendele kurjategijatele, läheme oma aruteluga edasi, ma ei öelnud ka seda, et tegemist on äh, statistika järgi kõige äh, kuritegelikuma riigiga, vaid äh, et Venezuela on teisel kohal selles tabelis, aga see tegelikult asju väga palju ka ei muuda. ja jõuame nüüd hääletuse juurde. päeva, kodukorraline küsimus, palun. me hääletame, ütleb esimees, ja kui meil on siis veel aega, siis hakkame edasi arutama. ei, teil ei ole sõna, ütleb esimees nii et äh, lülitage oma mikrofon välja. me oleme leppinud kokku selles osas, et äh, me hääletame ja kui on aega, siis räägime edasi. siis tahan aga ka mina osaleda diskussioonis. jõuame Hiina raporti juurde, tahaksin anda teile teada, et äh, kolmsada kakskümmend neli on tagasi võetud raportööri poolt, sotsialistid. kas seal odavatel istekohtadel taga võiks olla vaikust, palun, daamid? prouad, kus ja minge välja. sotsiaaldemokraadid tegi ettepaneku, et et kompromiss, ettepanek kolmteist, muudatusettepanek kolmteist, siis äh, tuleks täiendada suulise muudatusettepanekaga ja laiendada seda. see on ka muudatusettepanek, äh, mis peaks vältima seda, et siin tekivad äh, hindaga teatud vastuolul. ja siis peaksin juba praegu küsima, et kas kellelgi on mingisugust äh, vastuväidet sellele, et me selle äh, suulise muudatusettepaneku siia juurde paneme, mina teeksin äh, vastavasisulise soovituse küll, sellepärast et äh, kui on võimalik igasuguseid kähmlusi vältida, siis peaks seda ka tegema, keegi vastu sellele ei väida, nii et tundub, et see on teile vastuvõetav, hääletame seda siis koos muudatusettepanekuga number kolmteist. alustame siis hääletamist, kas raportöör tahaks öelda veel omalt poolt mõned sõnad? Dank u wel, meneer de voorzitter. Heel kort, ik eh, ben de... Suur tänu teile, esimees. Ma tahaksin tänada variraportööre väga hea koostöö eest ja väga mõnusa eh, töövaimu eest, mis meie meeskonnas oli. Eh, suurepärane lause. jõuame kompromissi üheksa juurde, kes on poolt, kes vastu, erapooletu ja vastu võetud edasi, muudatusepanek sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsin üles ka oma elektroonilise hääletuskaardi, ütleb esimees. edasi sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. vaatame veel korra üle, kes poolt. me räägime sada kaheksakümne üheksast praegu amendment hundred. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa Paunavalt härra Kaaler, tegemist on Rahvapartei poolt kirjutatud hääletusnimekirjaga. nii et tere hommikust teile! kes on saja kaheksakümne üheksa poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. nii, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun, sada üheksakümmend kolm. Kätte. Why does it not work? Hmm? vastu võetud kaheksakümne, kakskümmend üheksa versus kakskümmend viis häält edasi sada üheksakümmend neli, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud? võtsime, ei, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa versus kakskümmend üheksa, see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kuus ja üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime, palun. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kuus poolthäält, nii et vastu võetud kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist. kes on kompromiss kaheteistkümne poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud mm,. kompromiss kuusteist, selle me juba hääletasime läbi edasi kakssada kolm muudatusettepanek, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa võtsime vastu, küsib esimees, ei. kakssada üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. kas kontrollime? kakssada üksteist, kes on poolt kakssada kümme, selle võtsime vastu, kaks tuhat ük-, kakssada üksteist. kakssada üksteist, kes on selle poolt? kes vastu? vastu võetud. kakssada kaksteist poolt. vastu. erapooletud. kontrollime palun. kakssada kaksteist hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakssada neliteist poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viisteist poolt. vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakssada kuusteist poolt. vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud kontrollime, tahate? kontrollime, kakssada kuusteist. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. ma tahan teile anda teada, et rahvaparteil on kaks häält üle. mingit vahet see muidugi siin praegu hetkel ei tekitanud. liberaalidest on alati meil siin üle keegi, liiga palju. nii et Rahvapartei ajage see asi korda. nii et kaks ülejäänud häält oleks vähem. edasi kakssada neliteist. kakssada seitseteist, ah nii kaugele oleme, siis kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kakssada kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm, kes on selle poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend. mikrofonid ja kommentaarid saalist, kes tahaks sõna, küsib esimees. aitäh, härra Scholz, paneme ajaloo annaalidesse selle kõik kirja kompromiss kakskümmend. poolt, vastu, erapooletud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kakssada kuuskümmend neli, kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. sotsialistid ja Rahvapartei ei olnud siin just väga eredalt osalemas. korrame üle, kes on siis kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud edasi kompromiss kakskümmend üks, kui ma õigesti aru sain, ütleb esimees. kakssada seitsekümmend kolm tuleb veel Anna Koomeselt läbi hääletada, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kontrollime palun hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt? kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kaheksa, üheksa ja kakssada kaheksakümmend tundub, et äh, assistendid töötasid koos, sellepärast et äh, identsed muudatusettepanekud need siin. kes on nende kolme ettepaneku poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis siis. kes on selle poolt? vastu? erapooletud kontrollime palun. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. püüdsin selle läbi suruda, aga kukkus läbi. kompromiss kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud edasi kakssada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend viis poolt, kakssada üheksakümmend neli, kas kontrollime? hääletamine lõppenud tuleb välja nelikümmend versus kakskümmend kaks, seega vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis, kes on selle poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, kolmsada poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, ka ebaselge tulemus. kolmsada üks, kontrollime veel kord, kes on poolt, kes on vastu kontrollime. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolmsada kolm, kes on poolt kolmsada kolm. kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaksteist, kolmsada kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kuusteist, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa, poolt kolmsada kakskümmend neli on tagasi võetud. kolmsada kakskümmend üheksa ka või? siin on mul niimoodi kirjas. kolmsada kakskümmend kaks ja kolmsada kakskümmend neli on tagasi võetud ja jõuame siis kolmesaja kahekümne üheksa juurde, kes on selle poolt, kes vastu? erapooletud ja vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üks, kes on selle poolt, Borghesi muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus, kes poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmsada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu proovime korra veel, kolmsada kolmkümmend kuus, kes poolt? vastu. huvitavad koalitsioonid siin peab ütlema. ei ole näinud mina sellist asja. kontrollime selle, äh, teeme formaalseks, teeme elektroonilise kontrolli hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend neli, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada, nelikümmend seitse, kes on selle poolt, <laughs> vastu, erapooletud. ütlesin ju, et on tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kuus poolt vastu. see on vastu võetud. kolmsada nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. Need ei lange ära. kolmsada nelikümmend kaheksa veel, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada. olgu, kontrollime pütikohverit hääletamine lõppenud. no veel kord. lõpetasime selle protsessi liiga kiiresti, kontrollime uuesti. hääletamine on lõppenud. see on kakskümmend viis versus kolmkümmend viis ja tagasi lükatud Lainele anname uue võimaluse, kolmsada nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kontrollime kontrollime, sellepärast et laineni suursugusest ei saa siin kõik aru paraku. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend viis poolt ja kakskümmend kaks vastu häält, vastu võetud. edasi kolmsada viiskümmend, Schaffhauser, kes on poolt, kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend üks, viiskümmend kaks, kes on poolt kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun hääletamine lõppenud. kolmkümmend kolm poolt ja kolmkümmend ühe vastuhäälega on vastu võetud. kolmsada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu. kes on poolt, kolmsada viiskümmend kaheksa? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime, aga mulle tundub, et see on vastu võetud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kuus poolthäält ja kakskümmend üheksa vastuhäält vastu võetud. kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletamine on lõppenud ja see on ühe häälega vastu võetud. nüüd kolmsada seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli, seitsekümmend viis, kolmsada seitsekümmend kuus ja seitsekümmend seitse. kõik viis identne, tundub, et püha vaim äh, paistis teie paljude üle samal ajal korraga kes on nende poolt, kes vastu, erapooletud, kontrollime palun. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud tundub, et kõik palved ei aidanud mitte midagi. kolmsada seitsekümmend kaheksa, kes on selle poolt, kes vastu? kontrollime palun. hääletamine on lõppenud viiskümmend vastuhäält, kaksteist poolthäält, kolmsada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kuni kolmsada kaheksakümmend kolm. miks kolleegid ei lepi kokku ühes konkreetses ettepanekus, kes on nende nelja poolt? vastu erapooletud, kontrollime palun. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend viis versus kakskümmend kolm ja vastu võetud. NSV äh, kolmsada kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kolmsada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi. kolmsada üheksakümmend, ei, kolmsada üheksakümmend üheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime tagasi lükatud, see ettepanek. tegime vea siin, ütleb esimees ja kus kohas see siis oligi? me ei hääletanud kolmesadat kaheksakümmend neli ja kolmesada kaheksakümmend viit, läheme sinna tagasi. kes on kolmesaja kaheksakümne nelja poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud ja edasi kolmsada kaheksakümmend viis, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja edasi härra Püütikohver saab kontrolli kolmesaja kaheksakümne viie kohta. hääletamine on lõppenud. isegi esimehed on vahel ekslikud. kuhu me jäime siis? nelisada neli, kes on poolt? vastu, erapooletud. pooled inimesed ainult osalesid, aga vastu võetud nelisada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada neliteist poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. nelisada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun hääletamine on lõppenud. kolmsada kolmkümmend kolm poolt ja kolmkümmend vastu häält vastu võetud. nelisada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime palun nelisada kakskümmend kolm võtsime vastu, seetõttu nelisada seitseteist langeb üldse ära. nüüd nelisada kaheksateist. kes on poolt? vastu? kontrollime jällegi diagonaalist siit Laine Schaffhauserini hääletamine on lõppenud. rahvaparteil on jälle üks hääl üle. ikka on üks üle. Plenkovitš ilmselgelt. hääletamine on lõppenud vastu võetud kolmkümmend kolm poolthäält, kolmkümmend üks vastuhäält. nelisada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletamine lõppenud. vastu võetud nelisada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek nelisada kolmkümmend neli. nelisada kolmkümmend neli, kes on poolt? kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend viis siis edasi, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud palun kontrollime. nelisada kolmkümmend kuus. elektrooniline hääletus, palun. hääletus peaaegu lõppenud. ja nüüd ongi lõppenud. tagasi lükatud nelisada nelikümmend poolt. nelisada kolmkümmend kaheksa peame veel hääletama. nelisada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? tagasi ju lükatud. nii, nelisada kolmkümmend kaheksa veel, kes poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud nelisada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. nelisada nelikümmend üks. kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud ja tagasi lükatud. nelisada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. vastu võetud. edasi. nelisada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime, palun. hääletamine lõppenud. vastu võetud. nelisada kuuskümmend poolt. vastu erapooletud ja tagasi lükatud nelisada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend viis, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime Die Abstimmung ist. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nelisada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend üheksa, poolt, vastu erapooletud ja tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, kes on nende poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt siis kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks ja kaks poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt. rahvapartei, kuidas teie hääletate? kes vastu? vastu võetud. seitsekümmend neli poolt. vastu, erapooletud. ja kontrollime, palun. head kolleegid, palun võtke kõik osa hääletamisest ja kui te kõik ei osale, siis kogu protsess lihtsalt venib, sellepärast me peame kogu aeg elektrooniliselt kontrollima. sest ma lihtsalt ei saa aru, kuidas te kätt tõstate, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kus me olimegi? seitsekümmend neli, edasi seitsekümmend viis, seitsekümmend viis, kes on selle poolt? vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud ja vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. tagasi lükatud. edasi jällegi ei tea, kes siin täpselt autor on, seitsekümmend kaheksa, üheksa ja kaheksakümmend, kes on nende poolt? kes vastu? erapooletud ja tagasi lükatud. siis kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tagasi on see lükatud. aga kontrollime hääletamine lõppenud. tagasi lükatud härra Pütikohver on täna väga vastupidav, uskumatu. Scholz, palun, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. aga mulle tundub, et see on tagasi lükatud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu ära tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, aga mulle tundub, et see on vastu võetud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu. palun veel kord, üheksakümmend kuus, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada, sada üks, sada kaks ja kolm. kes on poolt? kes vastu? erapooletud? kontrollime, aga mulle tundub, et see on vastu võetud. edasi. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kümme poolt kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu erapooletud ja tagasi lükatud, siis sada kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus. poolt, vastu, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus on kaetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks ja nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi, kaks, kolm, neli. kes poolt? kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapoolt, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud edasi kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend ja kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend viis päris huvitav kombinatsioon siin. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. proua härra Lainen. selleks, et nüüd korrektne olla, siis peaksime sada üheksakümmend neli veel kord hääletama, siin tulemus oli ebaselge, aga tundus, et Rahvaparteil oli kaks häält üle, lõpuks selgus, nii et palun vaatame selle veel kord üle. armas kolleeg me oleme alati nendes kohtades, kus me saime aru, et äh, hääl on üle, korrigeerisime ja ühes kohas mitte, seal oli aga vahe kuus häält, nii et äh, igal juhul neli häält äh, jäi veel üle ja seetõttu teen sellise otsuse. ei, siiski kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa oli saja üheksakümne neljas. siis on asi selge, aga seda ei me tegime seda äh, sellistel juhtudel, kus see kaks häält tõesti omas tähtsust, aga vahet ei ole praegu, kuidas me seda teeme, igal juhul on teisel poolel praegu enamus saja üheksakümne nelja puhul. ma ootasin, kuni härra Plenkovitš võttis oma kaardi välja. selge, kõik on selge, ütleb härra Lainen. Äh, siis jõuame lõpphääletuse juurde, mille teeme elektrooniliselt, äh, olge head ja hääletage. hääletus on lõppenud. viiskümmend kaks poolt, üheksa erapooletut, viis vastu, raport on vastu võetud, täname raportööri, variraportööri, usun, et see edasilükkamine oli mõistlik, et me saime niimoodi kokku tulla, paraku on kell saanud või saamas kohe kümme, me peame saali vabastama, nii et me ei jõua praegu jätkata Venezuela teemaga. ent teeme seda järgmisel koosolekul, hiljemalt seitsmendal detsembril pärast valimisi. aitäh! property about whether you and Lanny divided as a person